meie vastu võetud tekste ja see on esitatud meie täiskogu leheküljel. istung jätkub kahekümne neljandal märtsil kell üheksa, kestab kella üheni. meie päevakord on ava-, avaldatud parla-,